nüüd saab Rahvapartei nimel sõna proua Wortmann Kool. Eh, eh, suur tänu, härra president. nagu te täna, nagu te ütlesite, täna on rahvusvaheline naistepäev. tegu on äh, äh, on möödunud sada aastat sellest, kui esimest korda seda päevi tähistati ja äh, me oleme väga palju selle aja jooksul ära teinud, kuid on veel võimalik veel rohkem ära teha. ja me peaksime seda kõik koos tegema, mehed ja naised. tänane päev tähistab äh, solidaarsust ning naiste, äh, naiste õiguste eest võitlemist kogu maailmast. seda vajadust rõhutab ka praegune majanduskriisi olukord. naised ja mehed peaksid koos tegutsema selleks, et võitelda parema tuleviku eest meie ja meie laste jaoks, ainult kõik koos saame me olla võrdsed ja seda mitte ainult seaduse ees, vaid ka igapäevases elus. ka majandus, sotsiaal- ja poliitika valdkonnas. naised moodustavad maailma elanikkonnast viiskümmend protsenti, kuid eh, samas nende palk on kõigest kümme protsenti eh, maailmas eh, toodetavast rikkusest. seitsekümmend viis protsenti vaestest maailmas on naissoost. olukord äh, võib paraneda. me ei räägi siin ainult vaesusest. kui me vaatame, mis toimub mujal maailmas, siis me näeme, et väga paljudes Aasia riikides suhtutakse poistesse märkimisväärselt paremini kui tüdrukutesse. sest poistid on perekonna jaoks kasulikumad. see tähendab seda, et väga paljud tütarlapsed hüljatakse või et naissoost looted äh, äh, hävitatakse looteeas Aafrikas eh, on väga paljud naised langenud eh, sõjavägivalla vägistamise ohvriks. sellega on seotud väga paljud kultuurilised probleemid, neid tuleb samuti arvesse võtta, kui me räägime naiste olukorra parandamisest. naiste eh, vasta, naiste tagakiusamine ja nende allasurumine islamiriikides on seotud usuliste küsimustega. on väga oluline et rahvusvahelised programmid äh, rõhutaks äh, naiste ja meeste ja tüdrukute ja poiste vahelist võrdsust. seda ei tule teha ainult vaesusevastase võitluse kontekstis. see tähendab kultuurilistest eelarvamustest ülesaamist. see oleks äh, ka väga oluline ettepanek proua Ashtonile ja samuti ka soolise võrdõiguse, õigusõiguslikkuse volinikusele. meie fraktsioon härra äh, Tooli eestvõtmisel kindlasti kavatseme selle küsimusega tegeleda. ning lõpuks veel üks üleskutse. haridus äh, peab algama kõige väiksematest. ligipääs, ligipääsust äh, haridusele, kuid praegusel hetkel ei ole veel kõigil garantiid, et oleks, on võimalik läbi, oleks võimalik ligi pääseda haridusele, see peaks olema kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üks osa ning sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Martin Schulz. suur tänu, härra president. lugupeetud daamid ja härrad. ühiskond, kus meestel ja naistel ei ole samad õigused, kus äh, inimesed ei tööta, äh, ei ela võrdsetes tingimustes, ei ole demokraatlik ühiskond inim- ühiskond peaks tähendama seda, et inimesse suhtutakse võrdselt sõltumata sellest, mis soost ta on. see eh, ei ole sugugi mitte selge, eriti näiteks eh, mõnedes ka Euroopa Liidu liikmesriikides Kesk-Euroopas. on sellega seotud paljud skandaalsed eh, aspektid, mille vastu tuleks võidelda, me peaksime omapoolse panuse selleks osutama kuidas on võimalik, et, et ühiskond ütleb, et ta on võrdne ja võrdõiguslik, kui sama töö eest samas kohas ei ole palk sama? üheski üheski teises eluvaldkonnas ei aktsepteerita äh, sõnas selgelt äh, diskrimineerimist nii selgelt nagu töökohtadel äh, naised saavad tihti kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti madalamat palka kui mehed, see on häbiväärne, selline olukord tuleb likvideerida. ning eh, see peab olema selge sõnum Euroopa eh, poolt eh, rahvusvahelisel naistepäeval, me peame nõudma sama töö eest sama palka kõigile. see on minu meelest sotsiaalse õigu-, võrdõiguslikkuse olulisemaid aspekte. me teame, et Euroopa Komisjon teeb omapoolseid jõupingutusi, me näeme neid komisjon töötab välja omapoolset hartat ja me toetame seda. kuid samas me oleme siiski pisut pettunud. tahaksin, et te ütleksite seda proua Redingule, härra Barrosole. meile oleks meeldinud, kuna te oleks piirdunud sellega, et nad oleks, et nad lihtsalt ütlesid meile, et et nad teevad selle kallal tööd. meile oleks meeldinud see, et nad kohtuks parlamentide esindajatega, kodanikuühiskonna esindajatega, seda pole nad e-, veel teinud, seda lubadust on veel võimalik täita, kuid meile meeldiks, kui see kõik ei jääks lihtsalt äh, kirjasõnaks, vaid nendepoolne deklaratsioon jääks äh, äh,, tähendaks tõelist koostööd erinevate institutsioonide vahel. selline samm oleks väga oluline selleks, et võidelda äh, e-, palga erinevuste vahel. vastu. meie kui eurooplased äh, peame suutma selgelt öelda järgmist. meie Euroopas ei ole suutnud saavutada veel sugudevahelist võrdõiguslikkust, kuid suured e, see suur ülekohus, mis toimub naiste vastu e, mujal e, maailmas, näiteks kohustus kanda loori või suguelundite moonutamine, see, need on kõik tohutud inimõiguste rikkumised, mis tabavad naisi ja tütarlapsi üle kogu maailmas. Neid, nende peale mõtlema ainult kaheksandal märtsil. ma sooviksin tänada kõiki neid, kes siin tän-, kaitsevad inimõiguseid. igal Strasbourgi neljapäeval räägitakse siin inimõiguste rikkumisest, ka naiste inimõiguste rikkumisest. Need arutelud peaksid äh, vähemalt nägema sama suurt publikut, kui täna siin on. suur tänu teile. ja järgmisena saab sõna proua Wallis. Start... suur tänu, president, ma alustan sellest, et ütlen, et ma ei arvanud, et ma täna sõna võtan siin veel mõni minut tagasi, aga on väga tähtis. me, tähtis on, et me tähistame rahvusvahelist naistepäeva ja eriti seda, sada aastat tagasi esimest korda tehti selline ettepanek ja tegemist peaks olema päevaga, mida tähistada, tähistada seda, kui kaugele naised on jõudnud välja, aga samas ka tõsta teadvust, teadlikkust sellest, kui pikk tee on meil vaja ära käia. ära käia võrdsuse mõttes. Te ütlesite, härra president, et ka siin kojas peaks olema rohkem naisi. saavutused on head, aga mitte piisavad kui ma vaatan oma kodumaa parlamenti, siis hinnanguliselt kulub veel kakssada aastat, et tõesti eh, oleks eh, võrdne arv mehi ja naisi, arvestades praegust tempot. nii et tõesti, me ei liigu edasi piisavalt kiiresti võrdsuse saavutamisel. nüüd teine temaatika on inimkaubandus ja naistevastane vägivald. möödunud nädalal ma käisin oma Äh, valimisringkonnas ühel näitusel, kus olid üleval äh, maalid ja fotod äh, naistest, keda, kellega on kaubeldud, kes on Moldovast Euroopa Liitu toodud ja hinnanguliselt mm, kaubeldakse sama arvul inimestega kui sada viiskümmend aastat tagasi Aafrika orjadega. aga naised on need ohvrid ja meie Euroopa Liidus peame midagi ära tegema ja kui me ei suuda neid ohvreid abistada, siis on see tõesti väga halvasti. veel üks asi, millele me peame tähelepanu koondama, on naiste tervis nii et palju on saavutatud, palju üle võime rõõmu tunda ja tähistada, aga väga palju on veel ära vaja teha. ma tänan väga. nüüd roheliste nimel saab proua Korneliusen sõna. kaheksas märts on rahvusvaheline naistepäev ja ma tähistan seda päeva nii kaua, kui ma mäletan minu vanaema juba tähistas seda päeva, kaheksandat märtsi. aga ma olen meeleheitel, kui ma mõtlen, mis kõik tuleb veel ära teha, et meestel ja naistel tõesti oleksid võrdsed võimalused, on nii palju naisi, kes päevast päeva puutuvad kokku vägivallaga, kes elavad vaesuses, kui palju naisi peavad hoolt kandma nii oma laste kui oma vanemate eest ja seda ilma abita ja kui vähe naisi on tegelikult juhtide rollis poliitikas, ülikoolides, majanduses. kui ma mõtlen oma vanaema põlvkonna peale, kui ta abielus pidi ta tööst loobuma, tal polnud ka võimalik korralikku haridust saada. nüüd minu ema põlvkond võitles väga kõvasti selle eest, et tal oleks õigus omaenda kehale nüüd vaatame, kui palju me oleme edasi liikunud ühe sajandi jooksul ja tõesti väga palju. ja tõesti, asjad paranevad, kui me oma parima anname. me saame anda suure panuse Euroopa Liidus, aga mitte ainult ilusate sõnadega. võitlus inimõiguste eest on alati olnud seotud ilusate sõnadega mm aga väga tähtis on mõelda ka Mm, selle peale, et sõnadest ei piisa. nüüd Euroopa Komisjon on välja pakkunud äh, naiste harta, aga ma olen skeptiline sellepärast, et äh, naisteorganisatsioonidega ja vabaühendustega ei konsulteeritud ja härra Schultzi poolt öeldu ainult kinnitab minu skeptitsismi. arvestades tegemist oli proua Redingi ühe esimese ülesandega äh, soolise võrdõiguslikkuse volinikuna, siis ma annan talle veel aega aga me tahame tõesti tegusid näha sõnade asemel. ja kui proua Reding tuleb meie juurde direktiiviga, mis käsitleb naistevastast vägivalda ja ka isapuhkuse direktiiviga, tuleb siia teiste reaalsete meetmetega, mis tõesti suurendavad naiste osalust töökohal, võimaldavad neil paremini ühendada eh, pereelu ja tööelu, kus nähakse ette ka kvoodid naistele äriühingute eesotsas. kui Euroopa Komisjon tõesti need kaunid sõnad äh, konkreetseteks tegudeks muudab, siis olen mina esimene, kes neid tervitab. kui me tahame muutusi, äh, peame tegema seda koos äh, parlamendi parem ja vasaktiib, komisjon, parlament, nõukogu, kõik koos. kaheksas märts ei ole ainult rahvusvaheline naistepäev see on ka minu poja sünnipäev. minu poeg saab täna kaheaastaseks ja ma loodan, et kolmekümne aasta pärast Euroopa on koht, kus minu poeg ja tema naine äh, jagavad äh, lapse hooldamise kohustusi ja et ka naised on kõrgetel ametikohtadel Euroopa Liidus ega ole üksi. E, pani Marina Janaukodakis. ma tänan ja nüüd ECR-i nimel proua Janaukodakis. rahvusvaheline naistepäev annab meile võimaluse üheskoos koondada tähelepanu nendele probleemidele ja väljakutsetele, mis naiste ees täna on, e, võidelda e, nende ebavõrdsuse vormide vastu, millega naised rinnutsi on ning samuti tähistada seda, mis on saavutatud sajandite vältel. meie Ühendkuningriigis oleme väga uhked selle üle, mis on saavutatud inimes- äh,, naiste õigustes äh,. meie sufražetid üheksakümne äh, kolmandal aastal võitis Ühendkuningriigi kodanik Nobeli auhinna ja Margaret Thatcher valiti valiti peaministriks aastal seitsekümmend üheksa. Need on naised, kes on väga kõrgetel kohtadel ja võrdsed meestega. me anname töövõimalused, hariduse, aga samas endiselt säilib erinevus palgas ja diskrimineerimine töökohal on midagi, mida me saame reguleerida, aga samas me ei saa reguleerida seda, kuidas naine peab toime tulema pere ja kod-, tööelu hindamisega. tähtis on aitada naisi valikute tegemisel, kui nad tahavad karjääri teha, siis tuleb neid toetada selles ja luua neile võrdsed tingimused meestega. kui nad otsustavad koju jääda ja perele ennast pühendada, siis ei tohi nende tööd alahinnata. see koduperenaise mõiste ei tohi olla alavääristatud me räägime naistest, kes on väga palju saavutatud ja üks äh, naisterühm peab olema eesotsas ja meie Ühendkuningriigis tähistame neljateistkümnendal märtsil nende panust, nimelt maailma emad. naised, kes on loobunud oma ambitsioonidest ja pühendanud oma elu laste kasvatamisele. ja seda tehes on nad andnud oma panuse nende eesmärkide saavutamisel, mis meil kõigil on, nimelt tolerantsusel, võrdsusel ja inimõiguste austamisel põhineb ühiskond, ükskõik siis, mis soost te olete. nii, Eva-Britt Svensson. suur tänu, proua Eva-Britt Svensson, kes esindab kuue IN-, QNGL fraktsiooni, teil on sõna, palun. suur tänu, härra president, me tähistame täna rahvusvahelist äh, naistepäeva, äh, kuid viisteist aastat on möödunud sellest, kui võeti vastu ÜRO platvorm naisõiguste küsimusest. New Yorgis äh, on hiljuti toimunud jätkukonverents selles küsimuses ja mina ja minu kolleegid parlamendi delegatsioonist on näinud väga hästi seda, kuidas naised peavad lihtsalt äh, alla vanduma status quo'le, kuigi Tarabella ja Pekingi äh, viisteist äh, deklaratsioonid on vastu võetud, ei ole mitte midagi tegelikult saavutatud, on täiesti selge, et kahetsusväärsel kombel pole Euroopa valitsused ähm, võtnud naiste õiguste küsimust sugugi oma ambitsiooni, ambitsioonikamate eesmärkide sekka. kuigi Euroopa Parlament on oma resolutsioonidega seda ikka ja jälle nõudnud, teinekord jääb mulle mõl-, mulje, et Euroopa valitsused kasutavad Pekingi platvormi ära selleks, et äh, rääkida mm, mitte Euroopa Liidu liikmesriikidele soolisest võrdõiguslikkusest. eks selliste loengute pidamine teistele ole ikka lihtsam kui enda, ennast kritiseerida. härra Barroso, enne kui ta ametisse nimetati, lubas koostada naisõiguste harta täna on see komisjoni dokument meieni jõudnud. mina ja minu fraktsioon on aga tõsiselt mures nii sellepärast, et see on harta sisuliselt äh, on äh, väga nõrk ja probleemne on ka see, kuidas see koostati. ja praegu seisneb oht, et see jääbki lihtsalt sõnadeks para-, äh, paberil. ei ole kuidagi kaasatud töösse ei parlamenti ega ka teisi kohalikke omavalitsusvõimude esindajaid ega ka vabaühendusi. ja muidugi täiesti selge on see, et nii on välja jäänud sellest ka kõik Euroopa kodanikud president Barroso ei aita sellest, et te teete deklaratsioone ühiste väärtuste osas, mida Euroopa naistel ja meestel on vaja, on jõulist dokumenti, mis on koostatud partnerluses kõikide huvigruppidega. saagu sellest eh, esimene naisõiguste harta mustand, kasutage nüüd aega tänase ja järgmise aasta naistepäeva vahel selleks, et arutelusid pidada parlamendiga ja kohalike institutsioonidega ja vabaühendustega Euroopas, siis võib-olla järgmisel aastal, kaheksandal märtsil on tõesti meil midagi tähistada ja on selge, et me oleme ka kuhugi jõudnud. meie võitleme naisõiguste eest mitte ainult kaheksandal märtsil, vaid iga jumala kalendripäeval. seda on Euroopa naistel ja meestel vaja. suur tänu, järgmisena saab sõna Marta Andreasen eh, eh, Vabaduse ja demokraatia fraktsiooni nimel, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid ma tahaksin täna kõikidelt poliitikutelt ja seadusloojatelt paluda, et lõpetage nende demagoogiliste seadusandluste vastuvõtmine võrdõiguslikkuse osas, mis teevad naiste elu, kes tahavad tööl käia, veelgi raskemaks. Nad äh, Äh, hirmutavad ettevõtteid nii palju, et nad ei võtagi naisi vastu, ega võrdsus ei, ei ole ju seadusandlustes, see puudutab käitumismudelit. mina olen tööl käiv ema ja olen kolmkümmend aastat töötanud, mitte kordagi ei ole mind tööle võetud või edendatud mitte millegi muu najal kui minu oskuste äh, najal ja ausalt öeldes mind solvaks see, kui keegi minu kromosoomide tõttu mind äh, priviligeeritult kohtleks kuid mul on väga konkreetne palve sellele parlamendile kaitsta maailma naisi ma tahan, et äh, Hispaania äh, maade küsimus lahendatakse, et lõpuks äh, need naised ja mehed ja perekonnad, kelle majad on Äh, lammutamise ohus lõpeks. ma tahaksin, et Euroopa Liidu fondide voog sinna peatuks nendes piirkondades, kus inimõigusi rikutakse, kas see pole mitte vägivald? ma tahaksin, et parlament kuulaks ära ja kaitseks neid, kellel on mure struktuur, struktuursete ebakõlade osas Euroopa Liidu eelarves, mina viitasin sellele juba kaheksa aastat ja palun tehke nii, et nad minu äh, Äh, saatuse all ei peaks kannatama, kas see pole mitte vägivald, mis toimub, ma pöördun komisjoni ja kontrollikoja poole kes, kes sajaprotsendiliselt äh, toetas seda eelarvet. kui me nii teeme, siis nii me kaitseme Euroopa mehi ja naisi neid, kes äh, oma maksude läbi lubavad üldse meil tegutseda. suur tänu, järgmisena proua Morvai. proua Morvai. suur tänu, härra president ma tahaksin äh, rahvasaadikute tähelepanu pöörata sellele, et on üks suur viga see, kui me arutame Euroopa naisõiguste küsimust äh, ainult üldsõnaliselt. ja kui me ei arvesta tõsiasjaga, et olukord, äh, millega naised on silmiti mitteliikmesriikides äh, on äh, vähem tähtis. minu meelest on väga oluline, kui Euroopa Parlament suudaks ko-, koostada ülevaate, ülevaate naise, naiste õiguste kohta Kesk- ja Ida-Euroopa riikides lõhed äh, naiste olukorra vahel on Euroopas väga suured ja mina tooksin välja kaks piirkonda, mis on otseselt seotud liberaliseerimise, vabakaubanduse ka ja räägin konkreetsemalt siis argmaistest ettevõtetest ning suurtest Euroopa ettevõtetest, kes on ähm, äh, tegutsemas üle Euroopa. Nende ettevõtete standardid on tervishoiu töötingimuste osas väga erinevad, räägime me siin siis kas supermarketitest, hüpermarketitest või millest iganes inimeste lahtilaskmise tingimused, pausid tööajas, tööaeg üldse, standardid, mida kasutatakse, on Kesk-Euroopas hoopis teistsugused kui need, mida kaitstakse Lääne-Euroopas. ja teine küsimus, mille ma tõstataksin, tõstataksin, on ränne Euroopa sees Kesk. Kesk- ja Ida-Euroopa naised äh, elavad väga rasketes tingimustes, põhimõtteliselt on nad siin äh, majanduspagulastena. töötavad äh, lääne mm, perekondades siis teenijatena, koristajatena, kuid selleks on nad pidanud maha jätma oma perekonnad, oma lapsed ja nende elud on hoopis teistsugused kui Lääne-Euroopa naiste elu, nende elu on märksa äh, vähem väärikas kui Lääne-Euroopas ja need kaks küsimust tuleb minu meelest lahendada. suur tänu ja nüüd annaksin ma sõna Euroopa Komisjoni volinikule härra Dallile. suur tänu, härra president. austatud saadikud, mul on väga hea meel, et minu esimene sõnavõtt Euroopa Parlamendi täiskogus leiab aset just sellel väga tähtsal päeval, kaheksandal märtsil, rahvusvahelisel naistepäeval. see on minu jaoks samuti suur au esindada siin täna Euroopa Komisjoni, eriti asepresident proua Redingut, kes juhib siis põhiõiguste kaitsetemaatikat Euroopas. tegemist on erakordse võimalusega koos äh, tähistada majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid saavutusi, mida äh, varasemate ja tänaste põlvkondade mehed on, naised on saavutanud ja ka, ja tuleviku naised saavutavad aluslepingutele järgnevalt on vastu võetud terve rida õigusakte, sealhulgas ka Euroopa Kohtu lahendeid, mis on kõik viinud selleni, et Euroopa tasandil on tõeline seadusandlik arsenal võrdõiguslikkuse tagamiseks. kuid tegemist ei ole mitte ainult mm, aluslepingutesse kirjutatud põhimõttega, vaid äh, täiesti selge on see, et tegemist on ka majandusmootoriga, kui võrdõiguslikkus on tagatud. eelmisel reedel komisjoni president ja asepresident Reding taas kinnitasid, et Euroopa Komisjon hoiab kinni võrdõiguslikkusest, esitades siis naisõiguste harta. tegemist on Euroopa Komisjoni poliitilise sammuga selleks, et äh, viies valdkonnas suurendada võrdõiguslikkust, äh, majanduslik sõltumatus Äh, sama töö eest sama palk, sama väärtuslik töö, äh, võrdsus otsuse langetusprotsessis, väärikus äh, ja ausus ning lõpp soopõhisele vägivallale ning äh, lõhedele Euroopa ühenduses. detsembris kaks tuhat kümme peaks sellele järgnema uus äh, komp-, äh, uus kõikehõlmav strateegia võrdõiguslikkuse tagamiseks, see tõlgendab siis naisõiguste harta konkreetseteks sammudeks, mida nähakse ette järgnevaks viisaastakuks härra president, kallid kolleegid, see töö on väga ambitsioonikas, need eesmärgid on ambitsioonikad ja nende saavutamine ilma äh, abita ei ole komisjonile võimalik, me peame koostööd tegema oma peamiste partneritega Euroopa Liidu tasandil, kuid eriti just teiega, Euroopa Parlament ja teie Naisõiguste Komisjoniga. rahvusvaheline naistepäev on suurepärane võimalus meile kõigile meelde tuletada neid kohustusi, mida me oleme endale võtnud. suur tänu, härra volinik! sellega on, kallid kolleegid, see osa meie päevakorras ammendatud meie jõupingutused võrdõiguslikkuse tagamiseks jätkuvad, vägivallavastaseks võitluseks jätkuvad. kui nüüd üheminutilised äh, sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend ja kõigepealt proua Pasescu üks minut. suur tänu, härra president. ja făcută de către președintele Statelor Unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare